Kolleginnen und Kollegen, bitte Platz zu nehmen. kallid kolleegid, võtke palun istet. me oleme panuseid suurendanud ja meid on selle peale edutatud ja saadetud ähm, täiskogu saali suisa äh, päevakorda ei ole muudetud, meie päevakorras on jätkuvalt üks punkt ähm, ja muuseas, sünnipäeva pidamiseks ka hea koht, see saal siin. seega, proua Ashton, ma olen väga tänulik, et te leidsite aega meie jaoks. kui teie oma kodumaal praegu võib-olla kella viie teed äh, hakkaksite jooma oma sünnipäeva puhul, aga palju õnne sünnipäevaks, proua Ashton! ja kaunid lilled teile ka, proua Ashton! Äh, kallid kolleegid, tuleme nüüd oma korrapärase arvamuste vahetuse juurde komisjoni asepresidendiga ja räägime täpsemalt siis äh, Kopenhaagenis toimunud Kimnihi kohtumisest. ja räägime siis ka tulevasest nädalavahetusest ning äh, välisministrite kohtumisest meil on rääkida paljudest asjadest äh, ka Lähis-Ida ja Süüriaga seoses, meie koostöö Araabia liigaga Jeemen. sellised küsimused nagu Euroopa Liit, ASEAN ning koostööleping. meil on terve rida väga olulisi küsimusi, millest rääkida seoses meie uue partnerlusinstrumendiga. see on nüüd osa meie uuest äh, välispoliitilisest instrumendist, mis on kõrge esindaja jaoks ka kättesaadav ja me tahaksime siis näha, kuidas see tulevikus kuju võtab nii palju siis ähm, sellest, mida me kõik peame tegema, meie tegevuspiirkond on väga lai ja Valgevene sanktsioonid, sanktsioonid Süüria suhtes, mida need sanktsioonid kaasa võivad tuua. ja võib-olla kõige ohtlikum teema üldse ehk teisisõnu olukord Iraanis ja eriti siis Iraani tuumaprogramm. me peame Äh, vältima äh, tohutut äh, kriisi. viis pluss üks formaat, kus parunes Ashton mängib väga suurt rolli, on läbirääkimistes ja loomulikult need läbirääkimised peavad sihtima konkreetset eesmärki. ja ma olen veendunud, et praegu on pall teie värava poolel tegemist on kriitilise faasiga ja loodetavasti annate meile ülevaate siis sellest. Teil on sõna. suur tänu, härra esimees ja ma tahaksin alustada sellest, et äh, tänan teid nende soojade sünnipäevatervituste eest. ausalt öeldes mitte kusagil mujal ei oleks ma parema heameelega täna kui praegu just siin. ma tahaksin alustada millestki minule väga olulisest sest et äh, mind kurvastas väga see, kuidas minu sõnu, eilseid sõnu moonutati. ma mõistan hukka need jubedad äh, mõrvad äh, Toulouse'i koolis, mis leidsid aset eile ja tahaksin edastada oma kaastunde hukkunute äh, peredele, omaksetele, juudi kogukonnale ja Prantsusmaa rahvale. eilsel kohtumisel ei tõmmanud ma mitte mingisuguseid paralleele selle õnnetu traagilise sündmuse ja Lähis-Idas toimuva vahel. härra esimees, te tõstatasite meie tänaseks aruteluks üsna mitu teemat ja ma tahaksin oma avasõnades äh, nendest anda teile ülevaate ja anda teatud äh, maigu meie aruteludele kuid ma olen täiesti veendunud, et nagu alati laskub meie e-, edasine debatt märksa suurematesse äh, detailidesse lähen äh, Kopenhaageni kohtumise juurde, sellepärast et osa nendest küsimustest, mille te täiesti õigusega tõstatasite, oli arutelul. me keskendusime kolmele peamisele teemale kõigepealt see, kuidas me praeguses majanduslikus kliimas äh, oma välispoliitikat äh, edendame ja siis inimõigused, kuidas äh, tagada muutused läbi surveavalduse ja motiveerimise kolmandates riikides muutusi. ma tahaksin kõikidest nendest asjadest rääkida mis puudutab meie välispoliitikat praeguses majanduskliimas, me peame käituma strateegiliselt ja kasutama ressursse äh, mis kindlasti kõige rohkem toovad tulu, kui äh, me seda äh, teeme Euroopa Liidu tasandil. ma juba kinnitasin teile prioriteedid äh, oma ametiaja alguses. minu eesmärgiks on tugeva välisteenistuse rajamine, mis oleks tõhus meie piirkonnas, oma naabruspiirkonnas, kus meid kõige karmimalt hinnatakse ja me tahame suhteid arendada oma strateegiliste partneritega läbi bilateraalsete suhete äh, aga ka läbi selle, et me teeme koostööd väga oluliste teiste partneritega, lahendamaks äh, tõsiseid probleemseid kohti. me oleme rääkinud sellest, kuidas teha paremat koostööd liikmesriikidega, kuidas oma vahendeid, raha kasutada paremini näiteks äh, ühtne töö meie välisteenistuse liikmesriikide vahel äh, Lõuna-Sudaani küsimuses rääkisime ka sellest, kuidas meie delegatsioonid võiksid oma tööd parandada koha peal paremini liikmesriikidega. sealhulgas me tahame pakkuda konkreetselt ruumi meie delegatsioonides liikmesriikide diplomaatidele, Euroopa majade loomine Euroopa Liidu esinduseks ja siseriiklikud esindused võiksid koonduda ühte kohta ja jällegi eh, tuleks ju sellest suur mastaabisääst eh, ja paraneksid eh, koostöövõimalused härra esimees, nagu ma ütlesin, rääkisime ka inimõigustest ma olen seda pidanud selleks äh, pidevaks joonest, äh, joonest, kui pidevast joonest, mis läbib kõiki meie arutelul olevaid teemasid. ma tahaksin teile taas kinnitada seda, et meie eesmärgiks on luua eraldi inimõiguste esindaja koht selleks, et rakendada ühisdeklaratsioon. me tahame paika panna tegevuskava, me tahame oma inimõiguste alase töö tegevustele üles ehitada ja me tahame anda väga selge poliitilise deklaratsiooni selle kohta, mida me oleme saavutanud ja mida me tahame saavutada ja teeme selles tõsist koostööd teiega. härra esimees, kõik, mis me võtame ette inimõiguste osas peab läbima kõiki meie ettevõtmisi. tegemist ei ole isolatsioonis seisva teemaga või et millest peaks rääkima eraldiseisvamalt, see on lahutamatu osa absoluutselt kõigest, mis me teeme. eraldi rääkisime me usuvabadusest ja uskumisvaba, uskumusvabadusest, need on väga komplekssed teemad me mõistame väga hästi, millised, milliste raskustega kristlasvähemused on täna silmitsi ja me tunnustasime seda, kui oluline nendega koostööd teha. aga seda kõiki, seda jällegi selles vormis, et me peame vältima diskrimineerimist kõigi nende suhtes, nende suhtes, kes äh, usuvad äh, ja nendesse ke, kellel ei ole oma usku ma ütlesin, et me ei saa rääkida asjast isolatsioonis, vaid, vaid peame lähenema hoopis kaasavalt. Nendes liikmesriikides, nendes riikides, kus me oleme esindatud, peame väga tugevad koostöökanalid paika saama selleks, et oma eesmärke toestada. aga peame ka oma väärtusi ja nägemust edendama seal, selleks on meil erinevaid vahendeid struktuursed muutused äh, on kaasa toodud näiteks Birma Myanmaris, diplomaatiline surve näiteks Valgevene puhul, kus me kutsusime tagasi ähm, oma saadikud ja meie naabruspoliitika, mida me oleme nimetanud enam enama eest poliitikaks. Te ütlesite, härra esimees, et sanktsioonid äh, tõmbavad palju äh, meedia tähelepanu, kuid nad on alati osa laiematest poliitilistest meetmetest. sanktsioone ei saa eraldada teistest äh, režiime mõjutavatest meedetest. sanktsioone ei rakendata mitte kunagi isolatsioonis ja neid ei tohiks ka hinnata seega isolatsioonis Sir Graham Watson äh, Euroopa Parlamendis ka sellesisulise raporti sanktsioonide osas vastu võttis. nüüd, mis puudutab meie motiveerivaid meetmeid, seesama enam enama eest lähenemine, millest ma rääkisin, siis see inglise keeles kolm M-i, raha, mobiilsus ja turule juurdepääs, äh, siis arengukoostöö ja kaubanduskoostöö ja me tahame pidevalt jätkata vabakondade või opositsiooniga arutelusid, see kehtib nii Valgevene kohta kui ka Süüria kohta ja me oleme välja töötanud uued kontseptsioonid, rakkerühm näiteks, mis seati Jordaania ja Tuneesia jaoks. me tõime niimoodi kokku finantsorganisatsioonid, Euroopa Liidu institutsioonid, Euroopa Parlamendi, kõigi nendega, kes saavad pakkuda majandus- ja finantsabi nendele riikidele, kes on muutuste keerises, aitavad neil üle minna ühest riigikorrast teisele loomulikult, nagu te teate, härra esimees, äh, tahtsime rääkida ka äh, teemadest äh, mitmeaastase finantsraamistikuga seoses. Lissaboni leping andis Euroopa Liidule instrumendi ühtsema ja kõikehõlmava poliitika elluviimiseks ja meil on tohutu potentsiool, potentsiaal täita erinevate meetmete alusel. kuid meie usaldusväärsus sõltub sellest, et meil oleksid siiski adekvaatsed vahendid nende eesmärkide täitmiseks sealhulgas peab kindlasti olema näiteks milleeniumi arengu eesmärgid, aastatuhande arengu eesmärgid ja me oleme jätkuvalt maailma kõige suurem, vaesemate ja kõige haavatavamate, haavatavamate toetaja läbi Euroopa Arengufondi ja Euroopa ko-, äh, arengukoostöö instrumendi. me tahame näidata ennast kui ka kõige paremat partnerit meie naabruspiirkonnale. meie tegutsemine Araabia kevade kontekstis oli väga hea näide sellest, millist lisaväärtust me võime anda ja äh, mida Euroopa naabruspoliitika instrument võib kujutada, kui see on korralikult rahastatud. ülemaailmsed väljakutsed meie jaoks, äh, kliima soojenemine, vaesuse väljajuurimine, äh, mitterelvastumine ja nii edasi. kõik need eesmärgid on saavutatavad läbi tiheda koostöö maailma riikidega. Euroopa Liit peab oma huvid selgelt välja ütlema maailmas ja süvendama oma suhteid naabritega partnerlusinstrument seega on suur uuendus selles paketis ja tegemist on äh, ilmselgelt välispoliitika instrumendiga. Teie komisjon, härra esimees, mängib olulist keskset rolli selle instrumendi rakendamisel ja selle järelevalves. samal ajal me peame Euroopa kodanikele näitama, et me oleme vastutustundlikud ja vastutustundelised äh, selle eelarve osas, mida me oleme vastu võtnud järgmiseks aastateks, me peame leidma kõige paremad tehingud nii-öelda ja me peame priori-, prioriteete saitma, seadma paika nii, et meie tegevusel oleks selge mõju. ma tean, et Euroopa Parlament jagab minu seisukohta, et me peame regionaalsel ja ülemaailmsel tasandil mängima prominentsemat rolli ja ma tõesti loodan, et ma saan loota teie toetusele mitmeaastase finantsraamistiku kontekstis. tahaksin lühidalt peatuda ka meie suhetel regionaalsete organisatsioonidega see on eriti päevakajaline äh, Araabia maailma suhtes praegu. me teame, härra esimees, et äh, regionaalsed lahendused tuleb leida regionaalsetele probleemidele, me oleme teinud koostööd Vahemere Liiduga, mis võib mängida väga erilist rolli, olles äh, väga omalaadne ja ainulaadne foorum, kus on kokku kolmkümmend neli partnerit see, et kaasesistuja tuleb Põhjamaadest, on meie äh, panus sellele, et äh, see poliitika oleks tasakaalus ja et sellest lõikaksid mõlemad Vahemere kaldad äh, kasu. ma tahaksin tunnustust avaldada Euroopa Parlamendile tehtud töö eest ja, ja selle töö eest ka juba, mida tuleb teha selles protsessis. ma olen parlamendi president Schulziga sellest rääkinud ja ta on valmis panustama parlamendi nimel sellesse Araabia liigaga oleme eriti koostööd teinud Liibüa küsimuses läbi Kairo grupi. tegemist oli algatusega, millega toodi kokku ÜRO, Aafrika Liit, Araabia liiga ja Euroopa Liit ning Islami Koostööorganisatsioon läbi selle töö, mille me oleme teinud mõnede nende partneritega, on meil nüüd koos äh, selline rühmitus, mis toetab seda tööd ja neid jõupingutusi, mida me oleme teinud selleks, et Süürias muutused esile kutsuda. me oleme andnud ka väga praktilist abi, nagu te teate, äh, aidates Araabia liigat öö, äh, oma situatsiooniruumi ülesehitamisel, ma olen öö, tänulik Kristina Mojotsole, kes istub ka täna siin saalis, selle töö eest, mille tema on ära teinud selleks, et see sta-, ähm, situatsiooniruum paika saaks. ka Pärsia koostöö, Pärsia lahe koostööorganisatsiooniga on meie koostöö sujunud hästi, tegemist on tõesti suurepärase koostööga olnud, eriti Jeemeni küsimuses, ja head arutelud minu ja peasekretäri vahel on olnud meie laiemates huvides. Te teate, et Pärsia lahe koostööorganisatsioon tahab oma liikmesriikide vahel paika saada tugevamad suhted ja on selgelt öelnud, et nende jaoks on mudeliks Euroopa Liidu integratsioonimudel olnud ning on palunud meiepoolset toetust ja eksperthinnangut äh, sellele tööle äh, ma rääkisin juba Süüriast, äh, sellest kontaktgrupp, kontaktgrupist, mille me oleme loonud. esimene kohtumine Süüria küsimuses leidis aset kahekümne kolmandal veebruaril ning ametnikud on kohtunud äh, ka pärast seda me oleme ära märkinud ka selle, et muutused äh, ma-, Maagrebi riikides ja Alžeerias tulevased äh, valimised annavad kindlasti Maagrebi riikide jaoks võimaluse koostööd äh, hoogustada, uuendada ja mul on väga hea meel, et Roomas toimunud viis pluss viis kohtumisel on Euroopa Liit üles näidanud oma öö, tahet äh, aidata kaasa sellele koostööle. nüüd tuleksin mõnede küsimuste juurde, mille teie, härra esimees, täiesti õigesti kesk-, tõstatasite. kõige kiireloomulisem ja kõige teravam küsimus on Süüria. nagu te teate, meie prioriteet on kohene vägivalla peatamine ning äh, humanitaarabi ähm, riiki laskmine ilma igasuguste piirangutega. teeme koostööd Venemaaga, Hiinaga, meie kolleegidega ÜRO Julgeolekunõukogus ja Julgeolekunõukogu resolutsioonist lähtume. humanitaarküsimus on väga oluline, kuid lahendus peab olema poliitiline. ma kohtusin Süüria sõprade klubiga kahekümne neljandal veebruaril Tuneesias Tunises ja kontaktgrupiga päev varem Londonis mõlemad kohtumised näitasid seda, et rahvusvaheline konsensus on selgelt selle poolt, et Süüria režiimile survet äh, suurendada ja me peame äh, seda, selle juurde jääma ka järgnevatel kohtumistel, kuid me loomulikult äh, mõtleme ka sellele, mida teeb endine peasekretär Kofi Annan ja ma olen ka oma telefonikõnes talle toetanud, talle lubanud igasugust toetust tema jõupingutustele leida viis, kuidas panna kuidas teha lõpp vägivallale ja kuidas jõuda poliitilise lahenduseni. ma tervitan äh, Araabia Liiga ministrite kohtumisel saavutatud tulemust ja seda kokkulepet, äh, mille nad saavutasid viie punkti osas Sergei Lavrovi, Lavroviga, mis on meie jaoks väga oluline loomulikult äh, me otsime lisameetmeid surve avaldamiseks, lisasanktsioone, me Äh, tahame survet avaldada režiimile, mitte kahjustada tavainimesi. me oleme pidevas ühenduses ka Süüria opositsiooniga, kellele me alati rõhutanud seda, kui oluline on kaasatus, demokraatia põhimõtetest kinnipidamine on meie jaoks oluline kõikide opositsioonijõududega läbi rääkides, on väga oluline, et Süüria rahvas ähm, saaks sellise sõnumi, mis näitab, et me oleme huvitatud nende tulevikust ja me kaasame neid kolm liikmesriiki on lahkunud piirkonnast, kaks on peatanud oma diplomaatilise tegevuse. mõned diplomaadid, diplomaadid teistest liikmesriikidest jäävad meie delegatsiooni ja me üritame oma delegatsiooni töös hoida nii kaua, kuni julgeolekusituatsioon seda lubab, me tahame, et meie kohalolek seal oleks jätkuv. härra esimees, te tõstatasite ka Iraaniga seonduva ja Iraani tuumaprogrammi te ilmselt teate seda, et me oleme teinud tohutuid jõupingutusi selleks, et leida diplomaatiline lahendus läbi läbirääkimiste. selle raamistiku läbi, mida me nimetame E kolm pluss kolme ja läbi ja seda siis julgeolekunõukogu mandaadiga. kuues, kuuendal märtsil pealäbirääkija Iraanist härra Jalili äh, temale saadetud kiri, mille koopia me saatsime ka teile, me kinnitasime, et me oleme valmis läbirääkimisteks ja me tahaksime rääkida konkreetsetest usalduse ülesehitamise sammudest ilma igasuguste eeltingimusteta. meie ees, me oleme öö, väsimatult püüdnud Iraani saada tagasi läbirääkimiste laua taha, teinud seda E kolm pluss kolm läbi, läbi rahvusvahelise üldsuse selleks, et neid tuua läbirääkimiste laua juurde meil on tõsi, meil on väga tihe koostöö olnud kõikide partneritega ning me oleme pöördunud kolmandate riikide poole ikka ja jälle, nende poole, kellel on erihuvid ja kellega me peame koostööd tegema sanktsioonide rakendamiseks, mille me oleme sisse toonud. Need sanktsioonid on kriitilise tähtsusega. me loomulikult äh, mõistame ka seda, et äh, meie viimased arutelud Iraaniga on äh, viinud selleni, et äh, plaan läbirääkimised äh, taas alustada on väga ambitsioonikas. täna toimus äh, E kolm pluss kolm poliitiliste direktorite kohtumine, mida mina juhtisin. see on oluline selleks, et meie dialoog saaks jätkuda ja viimastel tundidel ongi siis tuleviku väljavaateid kaardistatud nii-öelda. Euroopa Parlamentki on teinud väga suuri äh, Eh, jõupingutusi selleks, et eh, tähelepanu pöörata sellele, kui halb on inimõiguste olukord Iraanis. me oleme mitu korda nõudnud nendelt moratooriumi seadmist surmanuhtlusele. Eh, proua Sekina Šiani juhtumile pööranud tähelepanu, aga mitte ainult prominentsetele juhtumitele, vaid kõikidele nendele ähm, ajakirjanikele, teisitimõtlejatele, kes on vangistatud. me oleme seda rõhutanud nii Brüsselis kui Teheranis, millal iganes on see vajalik ja me oleme äh, kuuekümne ühe eh, iraanlase suhtes kasutanud sanktsioone, see on osa meie surveavaldusest ja me kavatseme seda tööd jätkata ja lõpetuseks, härra esimees, räägiksin ka Lõuna-Sudaanist. sellepärast, et see olukord on meile väga äh, murettekitav. me kardame, et olukord muutub hullemaks nagu te teate, me võtsime vastu kõikehõlmava lähenemise mõlema Sudaani osas. meie eesmärgiks on, et äh, need kaks riiki elaksid rahumeelselt teineteise kõrval. tundub, et võib-olla põhja-lõuna vahelised läbirääkimised on isegi võimalik ja ma kohtusin äh, president Salva Kiiga täna hommikul äh, Äh, ma äh, avaldasin tunnustust president Umbekile tema väsimatute jõupingutuste eest ja me teeme koostööd mõlema poolega selleks, et jõuda kokkuleppele. kokkulepe põhjaosaga on lõuna huvides ja vastupidi. ja ma olen presidendile öelnud, et me tahame teda toetada kõikides tema jõupingutustes rõõmu avaldas mulle ka see, et president ütles, et Lõuna-Sudaan tahab lood-, ähm, Cotonou kokkuleppega liituda ja ta taas kinnitas seda mulle ka täna hommikul. härra esimees, ma loodan, et äh, ma olen suutnud teile anda üldise ülevaate paljudes küsimustes, äh, kui lubate, ma praegu lõpetaksin sellega ja annaksin võimaluse äh, teilt küsida detailsemaid küsimusi ja suur tänu selle kauni lillekimbu eest veel kord. Uh, suur tänu härra komis-, proua komisjoni asepresident, meil on väga palju sõnasoovijaid. ja paluksin seetõttu, et koordinaatorid keskenduksid äh, sellele, et räägiksid ainult kaks minutit ja sealt edasi oleks meil siis äh, kaks küsimuste ringi ja kõneaeg üks minut Äh, sest kui me nendest aegadest kinni ei pea, siis ei ole kõigil võimalik sõna saada. proua Salafrankal on sõna. suur tänu, härra esimees. tere tulemast, proua Ashton ning palju õnne sünnipäevaks. ma saan muidugi aru, et sünnipäeva veetmiseks on palju huvitavamaid võimalusi, kui siin meiega koosolekul istuda. kuid äh, igatahes sooviksin ma teid tänada teie deklaratsiooni eest äh, seoses äh, kohutava atentaadiga Toulouse'is Teie esimesi avald-, esimene äh, esimest avaldust äh, tõlgendati äh, halvasti ning teie tänased selgitused tegid asja palju selgemaks. nüüd, mis puudutab, mis puudutab aga välisteenistuse küsimuse arutamist, siis seda teeme homme. kuid meie kohtusime Palestiina välisministriga, kes väljendas oma muret majandusolukorra pärast, see puudutab eriti äh, Äh, just nimelt äh, krediidikriisiga ja ta on kirjutanud äh, Iisraeli peaministrile, et üritada leida mingisugune murdepunkt oma suhetes, sest praegusel ajahetkel võib öelda, et rahuprotsess on surnud. nüüd teine küsimus, Süüria. me näeme, et venelased liigutavad, liiguvad mingisuguses suunas. Nad ütlevad, et ei ole õigust öelda, et äh, president äh, Bashar al-Assad'i äh, tegutsemine on illegaalne. Te rääkisite siin Kofi Amani, Kofi Annanist, mida te arvate venelaste tegutsemisest, kas te arvate, et on võimalik, et mida midagi teevad, et surnuid lõpuks ometi vähem hakkaks olema ning viimane küsimus puudutab Iraani, me jälgisime väga tähelepanelikult peaminist-, Briti peaministri külaskäiku äh, Ameerika Ühendriikidesse, nad tegid ühisdeklaratsiooni, öeldes, et äh, võimalus äh, rahu säilitada on aina nõrgem. Teie alust-, käivitasite läbirääkimised Iraaniga. kas teie jagate Ameerika presidendi ja Suurbritannia peaministri avaldust? aitäh proua Koomet, palun. suur tänu. Äh, tere tulemast, proua Ashton ja äh, mul on väga hea meel, et te rääkisite ka inimõiguste eriesindajad mm, positsiooni sisseseadmisest, sellepärast et äh, see tähendab, et Euroopa Liit käitub strateegiliselt inimõiguste küsimustega ja, ja tegu ei ole lihtsalt suurte sõnadega. see on väga oluline ajal, mil me näeme et äh, meie ühtse julgeoleku- ja kaitsepoliitika võimekusi ähvardab äh, tänane majanduskriis. Äh, ma ei mõtle ainult rahapuudust, vaid ma mõtlen ka fookuse puudust. meil on vaja teie liidri staatust, et teie survestaksite riike, mida nad peaksid tegema. Iraan kõigepealt. meil on hea meel, et Iraani püütakse läbirääkimiste laua taha tagasi tuua, aga mida Euroopa Liit ütleb kogu sellest jamast, mis toimub Iisraelis ja Ameerika Ühendriikides ja Äh, kui me räägime sanktsioonidest, siis äh, sanktsioonid ju tegelikult haavavad praegu Iraani inimesi ja need ei ole selleks mõeldud. Venemaa, Venemaa ei ole kunagi nii nõrk või tugev, kui ta tundub, äh, öeldakse. nüüd on muutused aset leidmas, hoolimata sellest, et Putin on endiselt tsaari positsioonile taas asumas mida teie ütlete Euroopa Liidu strateegilisest äh, lähenemisest Venemaa suhtes või majandusjuhid teatud liikmesriikides endiselt äh, juhivad asju? Äh, lõpuks Liibüa küsimus. meie Te olete teinud väga olulise töö ära, sest te avasite Benghazi kontori aga nüüd me räägime sellest, et äh, Benghazis oleks ka Euroopa Liidu äh, ühiskonsulaat, see on Benghazi inimestele väga oluline ja ma loodan, et te surute selle läbi. edasi, me tahame näha, et äh, Euroopa Liit oleks ka Tripolis esindatud ning nad su-, suudaksid Liibüa inimestega pädevuste rajamisel ja ülesehitustööl kaasa aidata valimised leiavad aset juunis, paljut on vaja ära teha eh, selleks, et valimiste ettevalmistamist ette valmistada ning eh, Londoni konverentsilt eh, on ka tekkinud meile lisaülesandeid, kodanikuühiskonna organisatsioonide toetamine ja nii edasi, nii et palju on vaja teha, ma loodan, et need head algatused kaduma ei lähe. suur tänu, proua Neits, palun! suur tänu, president! ja kõigepealt äh, loomulikult palju õnne sünnipäevaks. Äh, edasi, äh, ma olin eile kohal konverentsi avamisel ja ma kuulsin ka teie avakõnet ja ma võin teile väga selgelt kinnitada, et Iisraeli välisminister tundub, et on täiesti valesti teist aru saanud ja ta oli muideks oma kommentaarides väga mürgine just teie suhtes. ma täiesti, minu jaoks olid need täiesti vastumeelsed kommentaarid ja olid täiesti valel kohal. ma tahaksin äh, rääkida Egiptusest kõigepealt. me oleme näidanud üles head tahet, aitamaks Egiptust. aga viimastel nädalatel ja kuudel on olnud äh, arenguid inimõiguste vallas, mis on murettekitavad nimelt äh, sõjaväerünnakut äh, äh, tavakodanike vastu. sõjakohtud mõistavad süüdi inimesi, sellepärast et nad ütlevad, et sõjaväge on väidetavalt solvatud ja seetõttu me ei saa rääkida mitte millestki, mis oleks kaugeltki demokraatia äh, moodi ja loomulikult me tahaksime abistada edasi Egiptuse inimesi, aga samal ajal ei saa me ju jätta märkamata väga ähm, äh, hulle asju, mis tegelikult isegi on hullemad kui Mubaraki režiimi ajal. Äh, Süürias äh, on muidugi erisuhe Venemaaga, mis on Venemaa on lubanud äh, oma sõjarelvastust äh, piirkonda saata ning äh, rahvusvahelist Punast Risti on takistatud abi osutamast. kas te saaksite rääkida, kuidas lähevad edasi mm, läbirääkimised Venemaaga, kuidas me sellesse suhtume? edasi. kas te räägiksite meile ka Kesk-Aasia riikide mm, strateegilisest visioonist, aitäh? Äh, proua, proua Lunatšik, palun. suur tänu, esimees. ka roheliste äh, nimel loomulikult palju õnne sünnipäevaks ja suur tänu, et tulite oma sünnipäeval siin meiega kohtuma äh, loomulikult inimõiguste eriesindaja positsioon on asi, mida meie toetame. inimõiguste koha pealt tahaksime teie käest küsida, et tulevikus, kui see eriesindaja saab olema kas siis olete ka teie see, kes räägib inimõiguste, inimõigustest väga kõval toonil? me rääg-, me nägime eelmisel nädalal Kasahstani resolutsiooni põhjal, ähm, et äh, üks väga oluline peatoimetaja lasti pärast seda, kui me resolutsiooni vastu võtsime, vangist vabaks, nii et meil on väga oluline mõju. mis puudutab äh, Süüriat, siis äh, te rääkisite juba humanitaarabist ja nii edasi, aga hiljuti oli Vene laev, mis viis relvi Assaadi režiimi toetamiseks ning äh, Küprose ametivõimud äh, lubasid sellel laeval äh, Süüriani jõuda. ma ei ole kuulnud teie poolt ühtegi väljaütlemist, mis kritiseeriks seda Äh, seda, et Euroopa Liidu liikmesriik äh, lasi Assadile tarnida relvi, äh, see on täiesti taunitav ja ma tahaksin küsida, kas te olete midagi selle kohta öelnud, mina ei ole selle kohta midagi kuulnud, aga ma arvan, et selle kohta tuleks kindlasti sõna võtta, sest see on täiesti mm, lubamatu. Serbia ja Kosovo vaheline dialoog on saavutanud mingisugusedki tulemused lõpuks, nii et edusammud on tehtud, Äh, tahaksin tänada teid ja kolleege tehtud töö eest, äh, nii et progress on toimunud, aga piisavalt ei ole seda olnud. Äh, osapooled peavad peale Serbia valimisi ka läbirääkimiste laua taha tagasi istuma, aga Euroopa Liiduna ei ole me endiselt piisavalt ühtsed kogu äh, selle piirkonna poliitika osas, sest äh, materiaalsele ja muule toetusele mm, hoolimata vi-, neli liikmesriiki ei ole endiselt äh, Äh, iseseisvust äh, suveräänset riiki tunnistanud, nii et äh, kas on võimalik neid kuidagi survestada, aitäh? suur tänu! tahaksin öelda, ütleb härra esimees, et suleme sõnasoovijate nimekirja, isegi praegu tundub, et aeg jääb napiks. nii et härra Tänak, palun järgmisena. suur tänu, esimees, paranes Ashton. tehniline probleem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 teid on valesti tõlgendatud, loomulikult tahan ähm, avaldada kaastunnet äh, Toulouse'i tulistamise suhtes ja ma loodan, et äh, tulistaja tuuakse äh, süüpinki. ma tahaksin toetada seda, mida proua Neits ütles selle kohta, et Araabia kevadest on saamas Araabia talv, eriti kui me näeme Egiptuse valimiste tulemuseni, tulemusi ja seda, mis kopti kogukondadega on mm, toimunud. me peame toetama neid kogukondi, äh, äh, kui mm, šariaadi äh, põhiseadus vastu võetakse siis Iisraeli kohta, mis te arvate, kuivõrd on võimalik äh, tuua kõik osapooled läbirääkimiste laua taha. me peame midagi teha, tegema selleks, et ähm, Iisraeli hirme hajutada, sellepärast et nad kardavad ebastabiilseid režiime, mis neid äh, ümbritsevad. edasi tulla Euroopa ja Ukraina juurde, siis mida võiks teha äh, seda selleks, et opositsioonijuhte ja ka proua Timošenkot toetada, sest tegemist on olnud nii-öelda äh, valikulise kohtupidamisega äh, režiimi poolt, äh, mida proua Tõmošenko ka siis ette võtta. edasi Londoni ja Somaalia konverentsi juurde tulles, meil oli täna väga hea kuulamine Atalanta missiooni esindajatega ja ma arvan, et meie välispoliitika ja julgeoleku äh, mõtlemise fookus peaks olema kindlasti selles kohas, eriti kui me tahame pikaajalist lahendust äh, Somaalia tüüpi äh, põhiseaduslikele korraldustele. mina olen olnud väga pikaajaline toetaja Somaalimaa mm, iseseisvuse osas ma ei tea, kas proua Lunatšik on äh, sama kirglik Somaalimaa kui Kosovo suhtus, äh, sellepärast et Kosovo tunnustamisest oli juttu, aga Somaalimaa omast mitte. Äh, nii et teie kommentaari tahaksin sellele. lõpuks välisteenistuse suhtes. kas te annaksite mulle aega juurde, sellepärast et tehniline probleem oli siin ennem küsib kõneleja tahaksin küsida, kas välisteenist-, algatuse suhtes on mingisuguseid auditiplaane selleks, et äh, välisteenistuse saatkondi saaks vähendada mm, ja paralleelseid teenistusi vähendada äh, teatud riikides. kas te saate meile kin-, kinnitada, et äh, kui me oleme siin skeptilised EAS-i suhtes, siis katkestab esimees? proua Lösing, palun. suur aitäh suur aitäh selle võimaluse eest äh, täna siin küsida. minu esimene küsimus Liibüa suhtes on proua äh, Ashton, paljud äh, abiorganisatsioonid, ka piirideta arstid, rahvusvaheline Punane Rist ja teised on küsinud küsimusi piiramise kohta, piinamise kohta, vabandust, ja vangide kohta, nimelt kohastus, kohul kohalikud julgeolekuorganisatsioonid äh, arreteerivad lubavatult inimesi ning kinnipeetavaid äh, piiratakse elektrišoki relvadega ning äh, olen kuulnud ka mõningatest surmadest selle tagajärjel. Liibüa valitsuse delegaat, kui ta tuli Inimõiguste Nõukogu ette, siis ta äh, kõigepealt ründas äh, homoseksuaalseid inimesi, äh, rääkisime mm, inimõiguste ülddeklaratsioonist, samas ta ründas lesbisid ja geisid ning tõstatas väga teravaid usuküsimusi ja ma tahaksin küsida teie käest, proua, kas te teate, et selliseid sõnavõtte on, on tehtud Liibüa ametivõimude poolt ja kui te olete sellest teadlik, siis kas Euroopa Liidul on üldse mingisuguseid ähm, võimalusi ja plaane siin selliste rünnakute vastu astuda? kas te kavatsete sellel teemal sõna võtta? sest kui me räägime täna ülemineku äh, valitsusest, äh, siis kas see võib olla üldse meie äh, läbirääkimiste partner, kas see võib Liibüas, Liibüas üldse valitsust moodustada? Mm, edasi Süüria. kuidas te hindate opositsiooni tegevust Süürias? siiani ei ole ma aru saanud opositsiooni äh, jõududest. meil on küll erinevaid organisatsioone, näiteks äh, NATO, äh, äh, kes on toetanud koalitsiooni opositsioonivägedega. minu küsimus on, kuidas te täpselt neid inimesi hindate ja kes oleks läbirääkimispartneriks opositsiooni poolelt Süürialt meiega? sest äh, meie jaoks on oluline, et me teaksime, kellega me konkreetselt räägime ning oluline on ka seda olukorda hinnata. paljud inimesed ütlevad, et tegemist on kodusõjaga ja minu viimane küsimus, äh, proua, äh, kas te ütleksite, et tegemist on kodusõjaga? suur aitäh, ütleb härra Brock te ei ole ainuke, kes praegu läks poole minutiga oma kõneajast üle, ma ei saa seda lubada ähm,. härra Pelder, palun järgmise suur tänu, proua esimees, proua Ashton, palju õnne sünnipäevaks. kolm küsimust siis kõigepealt. nimelt hiljuti on Iraagis olnud demonstratsioonid äh, samuti äh, ka äh, naaber, äh, Iraagi naaberriigid räägivad sellest, et ehk peaks rajama Kurdistani ehk siis kurdi riigi. kuidas need teemad teile tunduvad, kas tegemist võiks olla poliitilise dünamiidiga Lähis-Idas? ja proua Ashton, see Kurdistani riigi mm, ambitsioon, kuidas teile see tundub, kuidas te seda hindate? Äh, teiseks, äh, ma hindan teie panust äh, inimõiguste tagamisel Iraanis ning sellest võitlemist, mis puudutab pastor Nabrakasi juhtumit ning surmanuhtlust, siis kuidas praegused praegune olukord äh, selle juhtumiga on. Iraani läbirääkimised äh, tunduvad, läbirääkijad tunduvad olevat väga osavad, äh, nad viivitavad, aga kell tiksub. eriti surmamõistetule kristlikke olukord Süürias on traagiline. me teame, et seal, et Homsis okupeeriti eh, krist-, ristiusu kirik. me sooviksime, et te avaldaks survet Venemaale kas või muud, eh, muid kanaleid pidi, et nemad avaldaks survet eh, Assadile, et see olukord ometi kord lõpeks. suur tänu ähm,, härra esimees, proua kõrge esindaja äh, kõigepealt äh, suur tänu teile, ma olen esimene prantslane, kes äh, saab täna sõna. Eh, et äh, ma tahaksin tänada teid teie sõnavõtu eest Toulouse'i tragöödia järel. Teiepoolsed selgitused olid väga oodatud ja väga olulised. minu küsimused on seotud kolme kriisipiirkonnaga, mida võib pidada perifeerseteks, kuid samas, millega Euroopa Liit on tegunenud, ehk siis Sahel, Aafrika sarv ning Liibüa äh, kolm piirkonda, kus ähm, Euroopa äh, kas äh, rakendab või peaks rakendama oma globaalset lähenemist, äh, mida teie peaksite siis garanteerima. ning on osa meie julgeoleku ja kaitsepoliitikast ja samuti meie välispoliitikast ning äh, jääb selline mulje, et äh, meie äh, strateegiad, mis peaksid toimima selles piirkonnas, pole meie lähenemine sugugi mitte globaalne. kui me arengu aspekt, majandusaspekt on endiselt oluline, olulised, samas julgeoleku sõjalised aspektid ei ole sugugi mitte mm, piisava tähelepanu saanud ning see puudutab siis Saheli piirkonda, mis võitleb äh, Äh, kuritegevuse vastu Somaalia ning Liibüa samuti äh, vajavad, äh, et vajavad seda, et meie võtaks arvesse ka julgeoleku ja julgeoleku aspekte oma poliitikas nende piirkondadega suhte, suhtlemisel. me ei tohi julgeolekut kõrvale jätta, see peame kasutama julgeoleku küsimusi sama, suhtlema, suhtuma neisse sama suure tähtsusega kui teistesse. suur tänu Äh, suur tänu teile, parunes. ma tahaksin rääkida Kivniši kohtumisest inimõiguste küsimuses. jah, meie äh, suhtumine peab olema tõesti nii-öelda suhtumine kogu paketi, see peab olema äh, seotud ka tegevuskava ja meie poliitikaga. samas ma ei ole nõus sellega, nõus sellega, millist see kuju hakkab see poliitiline deklaratsioon endale tekitama. me kuulsime deklaratsiooni millega tegeleb praegusel hetkel nõukogu. meil on vaja praegusel hetkel ühisdeklaratsiooni nõukogu parlamendi ja komisjoni poolt. kas te kavatsete selle nimel võidelda, et ühisdeklaratsioon äh, koostatakse ning kas te kavatsete paluda, et löödaks ka töögrupp äh, institutsioonide vahel, mis peaksid koostööd tegema selleks, et äh, juunikuus äh, ühistekstini jõutaks kui me sellele ei, ei jõua, siis oleme kaotanud suurepärase eh, võimaluse. aitäh teile! see on tõesti suurepärane mõte, me peaksime seda ka toetama. ja palun, proua Ashton, teil on sõna. Well, thank you for all the good wishes for my birthday and suur tänu, suur tänu kõigi sünnipäeva õnnitluste eest ning suur äh, tänu kõigile neile, kes aitasid mulle selgitada eilseid äh, sõnavõtte, minu jaoks olid need paar tundi tõsiselt murettekitavad, et teie inimesed tõlgendavad minu sõnu, nagu nad seda tegid. suur tänu teie toetuse eest, kui keegi oleks valmis äh, seda ka avalikult ütlema, siis ma oleks äh, tõesti selle üle väga õnnelik, nagu te isegi võite arvata. väga palju äh, oli äh, küsimusi, ma üritan neile kõigile vastata, kui vähegi saan. härra Salafranco, teie alustasite Te rääkisite kohtumistest härra Malikiga, kes on Palestiina välisminister, rääkisite äh, äh, äh, majanduslikust olukorrast ning härra Abbasi kirjast. nagu te teate, komisjon kohtub homme ning seal meile võimalus keskenduda äh, majandusolukorrale Palestiinas, me oleme väga toetavad ning seda on olnud ka väga paljud teise, paljud riigid, ka isegi Iisrael aidatakse Palestiina riigi institutsioonid üles ehitab, et nad on majanduslikult võimekad, suudavad edasi liikuda. meie toetame neid edasi ja oleme omapoolse finantstoetuse tulevikuks juba kättesaadavaks äh, teinud. ma tean muidugi, et tegu on väga suure äh, väljakutse, nagu äh, peaminister eile seda ka ütles eh, ning eh, mis puudutab eh, härra Vasi kirja peaminister Netanyahule, siis see eel, eelkõige puudutas asja selgemaks tegemist, ma ei ole rohkem detaile saanud ja ma ei tea, mil, kuidas see kiri täpselt ajastatud oli, kuid nagu, kuid küsimus, mida te küsisite kogu Lähis-Ida rahuprotsessi kohta, siis me teeme tõesti väga tihedat koostööd mitte ainult äh, Palestiina ja Iisraeliga, vaid ka näiteks Jordaaniaga, välisministriga ma kohtun, me teeme äh, tihedat koostööd selleks, et äh, kokku tuua läbirääkijad mõlema poole pealt. nii et me toetame regionaalset kohalikku lähenemist. me endiselt rõhume sellele, et me üritame Eh, teha kõik selleks, et läbirääkimised läheks edasi, me teame, kui oluline on selles osas regionaalne aspekt. Te rääkisite õigest, õigustega ka sii-, Süüriast. see, mis seal toimub, eriti seoses Venemaaga, see küsimus tõstatati samuti. me oleme väga selgesõnalised olnud venelastega, me, me oleme selgelt öelnud, et et nende suhtumine, eriti selles, mis puudutab relvi, ei ole aktsepteeritav. lisaks kõigele muule on äh, oht ka selles, et jumal teab, kus need relvad omadega äh, lõpuks äh, asuda võivad. see tekitab kõik uusi probleeme. ning see relvaeksport võib tähendada seda, et kogu konflikt muutub iseloomult veel sõjalisemaks. me oleme sellest pidevalt rääkinud Venemaaga ja teeme seda edasi. koostöö Venemaaga humanitaarküsimustes on samuti oluline Te teate, eh, milliseid jõupingutusi tehakse Kofi Annaniga eh, eesotsas, et eh, režiimi veenda, et rahval on humanitaarvajadusi ja nad üritavad samuti venelaste abi ära kasutada selleks, et humanitaarabi kohale viia ning mis puudutab Iraani, siis võimalus, võimalused olukord lahendada muutuvad aina väiksemaks. mina olen täiesti eh, selge, minu seisukoht on täiesti selge. julgeolekunõukogu on palunud mul pidada läbirääkimisi E kolm pluss kolme poolt, mul on selleks selge mandaat ja mul on selge eesmärk. kõik muu ei puuduta mind, minu äh, töö on see, et ähm, ma üritan äh, pidada läbirääkimisi tõeliste tulemuste jõudmise, tulemusteni jõudmiseks ning äh, ma üritan järgmise paari nädala jooksul äh, läbirääkimisteni jõuda, eesmärgiga jõuda lahenduseni. see ei toimu ühe, ühtede läbirääkimistede käidus, kuid ma arvan, et lahenduseni on võimalik jõuda, ma kavatsen seda teha. proua Gomes Ehm, eh, liikmesriigid survestada missioonidele asumiseks, eh, jah, kahtlemata on vaja, et nad toetaksid meie missioone. ma kohtun tihti ministritega, sel nädalal kohtusin ma kaitseministritega. Oh, see on väga oluline, et me täidame oma kohustusi ning et eh, kui me võtame talle uusi kohustusi uutel missioonidel, siis peab olema kindel, et me suudame neid kohustusi ka täita ja meil on vaja toetust nende jaoks. mis puudutab Iraani ja sanktsioone, siis ma Iraani kohta juba midagi ütlesin, kuid oluline on see, et kehtiksid sanktsioonid, mis äh, on välja töötatud selleks, et Iraan tuleks äh, läbirääkimiste laua taha, nad nüüd äh, võib-olla tõesti tulevad oluline on ka see, et me väljendaksime ennast selgeks, me ei ründa eh, Iraani, me ei ründa Iraani elanikkonda ning eh, meie tegevus eh, tuumarelva vastu Iraanis on selleks, et saavutada turvalisem maailm. nüüd, mis puudutab strateegiaraportit Venemaa osas, siis me me juba kõik teadsime, kes saab eh, Venemaa uueks presidendiks, selleks saigi eh, president Putin ning eh, oleme komisjonis teinud päris palju tööd ära, näiteks partnerluse küsimustes, mille algatas president Barroso ning minu jaoks asepresidendina on see väga oluline, me peame koostööd tegema Venemaaga edasi, mitte ainult majanduslikel, vaid ka poliitilistel teemadel ning äh, mõnes äh, valdkonnas see jätkub äh, endiselt. kuid me mm, peame koostööd tegema väga paljudes äh, küsimustes Venemaaga, meie strateegilised partnerlused on väga olulised selles osas, mida me saame koos teha, mida me ei saa teha. ning mis puudutab Liibüat ja Benghazit, ma tean, kui äh, suure murega ta, äh, sellesse piirkonda suhtute, me vaatame, mida me äh, saame teha, et Benghazi-t äh, aidata, palun ärge meid valestigi, valesti mõistke. me ei, e, ei ürita Benghazist kuidagi eemalduda, meil on väga hea esindaja koha peal, kes tegi väga palju ära, kuid ja on täiesti selge, et me tegime seal väga suuri jõupingutusi ja teeme seda edasi Tripoli on samuti meie jaoks väga tähtis. proua Neits, suur tänu teie lahkete sõnade eest eilse kohta. Egiptus, me oleme väga mures selle pärast, mis seal praegusel hetkel toimub. nagu te teate, me teeme tihedat koostööd, ma saan pidevalt raporteid delegatsioonidelt, meie uuelt delegatsiooni esimehelt selle kohta, mis kohapeal toimub. me oleme väga selgelt äh, rääkinud sellest, kui olulised on vabaühendused, kui oluline äh, on mm, äh, inimõigused meie jaoks, vabaühenduse loomise õigused, me soovime ka, et Egiptusel oleks tugev põhiseadus, mis kaitseks Egiptuse elanikke ning me soovime selgeks teha ka seda, et me soovime koostööd teha Egiptusega äh, ja nende teele tulevikku, seda nii majanduslikus kui poliitilistes, poliitilises valdkonnas, selles on väga suured, selles osas on väga suured, mm, suur töö ära teha, me teame, mis toimub nende majandusega, nendel on tõesti väga suured väljakutsed ees, me eh, teame, et seal on palju rohkem vaja teha kui Tuneesias. Eh, meil on vaja toetada just majanduslikult, kuid see puudutab ka poliitilisi küsimusi Egiptuses. me peame olema toetavad, me peame, me oleme selgelt öelnud, et me soovime, et seal riigis valitseks kaasav demokraatia ning äh, me oleme rääkinud sellest, kui oluline on toetada kodanikuühiskonda ja naiste äh, õigusi Egiptuses. Te äh, küsisite Kesk-Aasia kohta. nagu te teate, ma külastasin Armeeniat ja Aserbaidžaani, olen nende riikidega tegelenud ning praegusel hetkel ma tegelen sellega, millega, äh, mida regionaalselt koha peal teha. Äh, me peame vaatama, kus on meil delegatsioonid, kuidas me ka efektiivsemad saame olla. meil on head äh, kontaktid Kõrgõzstani ja teiste riikidega, me oleme bilateraalselt väga heades suhetes, kuid ma ei saa ei teile anda siiski lõplikke vastuseid keskkaasa kohta. ma saan teile öelda lihtsalt seda, et me teeme äh, selle küsimusega tööd ja kindlasti tulevikus võin sellest rohkem rääkida, sest see on tõesti meie jaoks väga tähtis piirkond. proua Lunatšek. Eh, inimõiguste eh, esindaja ei eh, ole minu ametiga seotud, vaid lihtsalt see on näide sellest, kui palju on vaja ära teha inimõiguste valdkonnas. väga palju on institutsionaalselt võimalusi, mida me peame ära kasutama kui me mõtleme selle peale, kuidas Euroopa peaks maailma tasandil tegutsema, kui olulised on meie jaoks äh, inimõigused. nii et minu jaoks on äh, tegu lihtsalt lisavahendiga, äh, millega, mida meil vaja kindlasti edasi arendada. ma loodan, et te seda ka tulevikus toetate. ma rääkisin juba Venemaast ja Süüriast ja relvaküsimusest, et me arutame seda asja endiselt Venemaaga äh, see on väga murettekitav. Serbia ja Kosovo. see puudutab eh, seda, et eh, Venemaa laevad mööduvad Küprosest Süüriasse ja, ja Küpros laseb eh, sellel toimuda, seda tuleks tõsiselt kritiseerida Vene laevad sõidavad Küprosest mööda selle, see küsimus tõstatati liikmesriikidega, kuid nagu te teate, et liikmesriigid on pädevad selles valdkonnas ja mina ei, ei saa muud teha, kui öelda, et sanktsioonid, mis on üürile määratud, neid tuleb järgida kõikide poolt. nii et selle ja vabandust, ma ei kuulnud, mida te ütlesite eelnevalt nüüd, mis puudutab Serbia-Kosovo küsimust ja dialoogi, eh, siis eh, see, milleni me oleme jõudnud, on olnud eh, ajaloolise tähtsusega. me teame, et, et selleks, et asi rakenduslikul küljeni jõuaks, on vaja väga palju ära teha, see on keeruline tee. ning on neid, kes soovivad, et me kukuks läbi, me teame, et on väga palju jõupingutusi teha. me peame jääma jõupingutusi jätkama, kuid ma tahaksin nii presidendile kui peaministrile, sest nende isiklik poliitiline sekkumine oli vajalik selleks, et astuda samm edasi ning äh, nende mõlema äh, lähenemine Euroopa Liidule on väga oluline, eriti äh, peaminister Tatsiga kohtumised on olnud väga olulised, eriti puudutab see kaubandusküsimusi. nüüd, mis puudutab mittetunnustamist, see on iga riigi asi, minu esimene eesmärk on garanteerida see, et, et tugevad suhted Kosovoga kasvavad ja et nende tulevik on seotud Euroopa Liiduga ja sellega on kõik kakskümmend seitse liikmesriiki nõus. kui me, kui me Välisüldasjade Nõukogus arutasime seda asja, siis me lõppotsusteni, lõppsused võeti ühehäälselt vastu ning ma arvan, et see toob Kosovo lähemale Euroopa Liidule ma arvan, et see on kõigile kasuks. on teatud riike, mis on otsustanud äh, Kosovot mitte tunnustada erinevatel põhjustel. minu meelest on äh, Kosovo tulevik siiski meiega. härra Tšernok, suur tänu teie äh, sõbralike sõnade eest. Te tunnete mind ja teate, kuidas ma räägin. mis puudutab kopti kogukonda, siis need on meie jaoks väga olulised olnud ja äh, seda me rääkisime ka Kimnichis. see on oluline osa eh, usuvabadusteemadest, mida me arutame ning eh, samuti ka nõukogu arutas seda, see on ka meie järeldustes kirjas. ning eh, samuti kaasamine on oluline eh,, usuvabadus ning eh, samuti kogukondade oskus eh, külg külje kõrval elada on väga tähtis me peame kahepoolseid äh, läbirääkimisi riikidega, kus äh, see küsimus on üldse problemaatiline praegu. Araabia rahuinitsiatiiv saab tõesti aprillis äh, kümme aastat vanaks ning ma olen olnud läbirääkimistes erinevate riikidega ja vaatame, mis toimub tulevikus. ootan signaale Araabia riikidest, mis asja kõige rohkem tegevuses on olnud, praegusel hetkel on hetk vaatamaks tagasi ja vaatamaks ka edasi, loodetavasti järgmistel nädalastel eh, näeme, kuidas nad soovivad asjaga jätkata. ma kohtusin Ukraina välisministriga möödunud nädalal Prahas. härra Kušenko, et rääkida ida, et rääkida idapartnerlusest ning me Eh, oleme rääkinud aina samadel teemadel, me nõuame Julia Tõmušenkat ja mitte ainult teda tuleb eh, väärikalt eh, kohelda. me oleme praegu väga mures tema olukorra pärast. Need läbirääkimised jätkuvad ja jätkuvad ka tulevikus. mitte ainult meie poolt, vaid ka liikmesriigid on üritanud olukorda lahendada ning Ukrainale tuleb selgeks teha, et meil on, neil on tulevikku meiega, meil on assotsieerimisleping nende jaoks võimalik, me soovime nendega tugevaid suhteid, nad peavad edasi liikuma, nad teavad, mida see reaalpoliitikas tähendab. Te rääkisite Somaalist, te rääkisite Atalantast. Alex Rondas, kes on meie eriesindaja, tegu on suurepärase meeskonnaga, ma loodan, et nad saadavad, suudavad koos tegutseda ning ma võin teile rääkida sellest, mis eh, toimub, nimelt kõikide liikmesriiki eh, eh, kohtumine toimub ning praegusel hetkel käib küsi-, on küsimus selles, kuidas me paremini saaks koostööd teha. me peame mõtlema selle peale, milline on taristu koha peal, kuidas seda parandada näiteks Lõuna-Sudaanis eh, me ehitasime eh, eh, endale sobivat taristu. küsimus ongi selles, mis koha peal on, kas me saame midagi juurde ehitada. me suurem, soovime suuremat sünergiat koha peal ja see ei pane kahtluse alla Lissaboni leppe. proua Lössing, Liibüast ma juba rääkisin üleminekunõukogu oli täpselt see, mis ta lubas olla, ta oli üleminekunõukogu, nüüd need peavad astuma järgmisse faasi. Te teate, et me teeme nendega koostööd, et äh, lahendusi leida praegu, raskusi on väga palju, ma olen sama mures selle pärast, mis seal kohapeal toimub, kui teiegi. mis puudutab Süüriat, siis me, olen juba rääkinud opositsioonijõududest ma ei tahaks nimesid hakata nimetama, äh, eriti selles, mis, mis seal kohapeal praegu toimub, me üritame koostööd teha kõigi opositsioonijõududega, et äh, võimalikult kaasava lähenemine garanteerida ning üritame seda teha ka tulevikus. härra Velda, Velder, äh, Põhja-Iraak, ma ei saa väga täpselt sellest rääkida, me oleme Iraaniga tegelenud väga kaua ning eh, viimastel aegadel eh, oleme eriti rääkinud Bashrast. Te teate, kui oluline on Bashra. kuid me üritame koostööd teha Iraagi valitsusega kõikide eh, probleemide küsimuses ning te teate, Põhja-Iraagis on oluline ka energia küsimus. sellega on seotud kõik erinevad äh, probleemid ja olen, oluline on ka nagu see, kuidas see kõik jõuab valitsuseni. mis puudutab jälle Iraani, äh, siis, äh, siis võimu kuritarvitamine on see, mida ütlesid iraanlased, meie peame lihtsalt istuma maha, võttes aluseks härra Jalali, Jalili doktriini, tema kirja minule. meil peaks olema võimalus läbirääkimisi alustada kuid te peate aru saama ka sellest, et meil on oma eesmärk läbirääkimistel ning väga oluline on see, et äh, saab äh, väga ruttu selgeks, et neil läbirääkimistel on oma eesmärk ja see ongi meie läbirääkimiste aluseks. Äh, ühest küljest respekt, teisest küljest meie kindel soov saavutada, teha progressi. härra Donjon, suur tänu teie kommentaaride eest Eh, ma olen täiesti nõus sellega, mida te ütlesite, globaalne lähenemine on tõsi, õige, me peame reageerima paremini, me peame rakendama oma strateegiaid. Eh, Saheli eh, koha pealt on meil väga hea strateegia, selle rakendamist me peame rohkem toetama, mis puudutab Aafrika sarve, siis me peame tõesti efektiivsemalt tööd tegema, mis puudutab Liibüat, siis peame koostööd tegema kolleegide liikmesriikidest ja teiste institutsioonidega kõige murettegevamates äh, küsimustes, ma olen üldiselt teiega nõus, mis te ütlesite. ja proua Luhliive, äh, ma olen äh, täiesti nõus sellega, et me ühendaks oma jõud nii palju, kui saame, kuid ma ei soovi kuu, poole aastat arutada ühe või teise sõna kasutamist, sest inimõigused no, toimuvad praegu, me peame sellega praegu tegelema mikrofon, palun. Äh, suur tänu, härra, proua Ashton. aega on meil vähe, nii et ma kavatsen olla karm kõneaja andmisel. üks minut, palun pidage kinni. proua Muunits saab järgmisena sõna. suur tänu, esimees proua Ashton, suur tänu teile selle eest, et te siia täna tulite ma tuleksin Lähis-Ida küsimuse juurde tagasi, mul on konkreetne küsimus, kuidas te ka rakendate põhimõtet rohkem enam enama eest. me, see puudutab eriti tööstuslike ja, ja ravimitööstuse küsimust. Milli-, kuidas te hindate Euroopa Liidu eh, esindajate raporteid eh, Palestiinas ja Iisraelis, eh, kus nad näida-, räägivad uute asunduste rajamisest ning sellest, et läbirääkimised on halvatud ning sooviksin rääkida ka ehm, sellest, et ehm, relvakaubandus ehm, saab aina hoogu juurde ning ta on kasvanud kakskümmend neli protsenti viimastel aastatel ning lisaks Venemaa relvade müük neile Süüriale on Euroopa relvakonsortsium maailmas teisel kohal relvamüügi osas pärast Ameerika Ühendriike müü- Süüria süüdistab äh, Saudi Araabiat selles, et ta relvastab terrorirühmitusi äh, ja miilitserühmitusi. ma tahaksin teada, kuidas te sellele reageerite? härra Priida. järgmine kõneleja, palun. härra Priida. suur tänu, härra esimees. proua kõrge esindaja kõigepealt palju õnne sünnipäevaks, aga suur tänu ka selle ülevaate eest, mille teile, mille andsite, mul on teile paar küsimust. nädal aega tagasi tervitasite te uue Moldova Vabariigi presidendi ametisse nimetamist pärast väga pikka kriisi. Te ütlesite selles avalduses, et äh, Äh, Transnistria probleemist tuleb üle saada, kas on siis mingeid uusi algatusi selles küsimuses ja teine küsimus, alles hiljuti te käisite Soomes, Rootsis ja Norras. mina olen Islandi liitumise küsimuses raportöör ja ma tahaksin teada, milline on teie lähenemine Arktika küsimusele ja kas Islandist ka rääkisite oma visiidi jooksul? suur tänu! ei kuule, kellele annab sõna härra esimees ilma mikrofonita suur tänu, minu küsimus on äh, väga lihtne. arvestades kriisi, kas arvestades kriisi on liikmesriigid praegu välisküsimustes äh, koostööaltimad või mitte? härra Gripp suur tänu, härra esimees. minu küsimus puudutab seda arvamust, mida on väljendatud sanktsioonide kohta ja sanktsioonide kohta seoses inimõigustega. mul on Valgevene kohta üks väga selge näide. Valgevene puhul on sanktsioonid olnud täiesti mõttetud, mitte mingisugust mõju nendel ei ole olnud. mida teha selleks, et kõik need äh, ebareeglipärasused, mida me seal korduvalt oleme näinud äh, ja inimõiguste rikkumine, kas me võime, saame seda üldse kuidagi peatada? ja veel üks küsimus, mis on samuti seotud Valgevenega, nimelt miinimumstandardite rikkumine seda on ju ka hiljuti tehtud, nimelt äh, surmanuhtluse äh, määramine hiljutine ja see, et äh, pereliikmeid ei ole võimalik matta, see on ka selge inimõiguste rikkumine. proua Ojuland. suur tänu, härra esimees, parunes Ashton, istun siin keskel. minu küsimus puudutab Euroopa Liidu Venemaa suhte ja ma tahaksin teada, milline on teie seisukoht kõikehõlmavama Venemaa poliitika osas Vene Föderatsiooni suhtes. ALDE fraktsioon oli suhteliselt üllatunud äh, sellest, et te nii kiiresti ja soojalt tervitasite äh, härra Putini valimist presidendiks. samal ajal kui parlamendi president, meie koja president Martin Schulz oli oma sõnades natukene mõõdukam, et mitte öelda kriitiline ja hiljem äh, võttis parlament väga selge resolutsiooni vastu alles eelmisel nädalal Ahveti poolt ette valmistatud äh, resolutsiooni, kus öeldi, et need valimised ei olnud ei vabad, ei õiglased. nii et ma tahaksin teada, milline on teie vis-, visioon koherentsemate äh, poliitikate suht-, osas Venemaa suhtes ja kuidas see koostöö institutsioonide vahel peaks olema parem, proua Kroonberg, kes on lahkunud saalist härra Panamand. parunes, mida te arvate Falklandi saarte kohta? Argentiina käitub äh, Briti äh, rahva ja Falklandi saarte rahva suhtes järjest agressiivsemalt kolmekümnenda äh, aastapäeva lähenedes, kolmkümmend aastat tagasi siis ründas Argentiina neid saari. Äh, Kirchneri äh, juhtimisel on Argentiina sattunud tõsisesse majanduskriisi, aga veelgi rohkem survestatakse seda riiki siis lubamata tegevust merel Falklandi saare ümber, aga igasugused süüdistused on täiesti naeruväärsed John Davis, Briti äh, maadeavastaja, esitas kakssada kolmkümmend neli aastat tagasi esimest korda oma äh, nõudmised sellele saarele. see, et nüüd käitutakse nii agressiivselt ja nii edasi, on täiesti naeruväärne. kas te olete mõelnud äh, kaubandussanktsioonidele ja võib-olla ka Euroopa Liidu Argentiina kaubanduslepingu peatamise, eriti äh, Äh, loomaliha osas ja et peatate Mercosuriga praegu läbirääkimised, kes on Argentiinat ilmselgelt toetanud ja kas te teeksite president äh, Kirchnerile ka selgeks, et tema äh, käitumine tegelikult on sõjardlik? härra esimees ütleb, et tema küll ei toetaks sanktsioone Argentiina veiseliha sisseveo osas. Miss Boskut proua Bosku. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik suur tänu, härra esimees. ka mina tahaksin rääkida sellest, millest varem rääkis härra Pelder. nimelt kristlasvähemuste olukord Iraanis ja Süürias, arvestades siis seda, et nende olukord ainult halveneb. ja teine märkus oma sissejuhatuses te rääkisite sellest, et inimõigused peaksid olema läbivaks jooneks Euroopa Liidu välispoliitikas. ma tänan teid selle pühendumuse ülesnäitamise eest, näiteks Afganistani juhtumi puhul. ja et äh, võtsite väga selge seisukoha nende naiste suhtes, kes ebaõiglaselt seal vangistati ja süüdi mõisteti Te rääkisite sellest, et äh, luuakse inimõiguste eriesindaja koht äh, ja et äh, tegevuskava pannakse paika, aga tegelikult on tekkinud teatavaid hõõrumisi ju siin teie teenistuste ja, ja saatkondade vahel. ja just nimelt inimõiguste küsimuses, kas selliste pingete tekkimine on siiski tervitatav, proua Sargentini? suur tänu, härra esimees, proua, baroness Ashton Te olete nüüd ametis olnud kaks aastat. ja kritiseerida võib teid äh, kõik ilmselt. Äh, igalt poolt teie suunas kriitikanooli saadetakse. ja tegelikult tekib küsimus, kas üks inimene suudabki üldse kõiki valdkondi hallata Te olete pidevalt äh, lennus, äh, peate käima paljudes riikides, piirkondades, Araabia kevades puudutatud riikides ja nii edasi ja nii edasi. ja küsimus kerkib, et kas äh, komisjoni asepresident, kõrge esindaja peaks olema meie ühtne välisminister äh, kas oleks, kas on üldse võimalik koherentsus äh, selles poliitikas, kuivõrd on väga palju selliseid valdkondi, kus äh, teised äh, volinikud vastuvad, vastutavad ka, volinik teeb üht, piibalgs, arengu- ja kaubanduspoliitika, minu meelest nendega peaks ka teie poliitika olema koherentne, härra Jaanis. suur tänu. tõsi on, et proua Ashton reisib hirmus palju ta külastas Argentiinat ja Brasiiliat, mina tahaksingi selle kohta küsida, tahtsin küsida läbirääkimiste kohta Euroopa Liidu ja Mercosuri vahel, mis toimusid mm, eh, möödunud nädalal, toimus kaheksas läbirääkimiste eh, voor, esimene voor pärast kahe tuhande kümnendat aastat. Eh, tundub, et enne suve juba tehakse mõlema osapoole poolt pakkumised ning et on võimalik eh, juba saavutada tulemusi eh, eh, Tšiilis toimuvat tippkohtumist, mis toimub jaanuaris kaks tuhat kolmteist. ma sooviksin teiepoolset täpsustust, loodetavasti on see võimalikult täpne, aitäh. suur tänu. proua asepresident, sõna teile I m sorry I.... vabandust, tabasite mind natukene ootamatult. ma mõtlesin veel viimasest küsimusest ja saad aru, et mina olen see asepresident, kellele sõna anti. andke andeks. proua Mõnis, teie rääkisite sellest enam, enama eest programmi Iisrael ja äh, ravimid tegemist ei ole suhete hoogustamisega. meil olid läbirääkimised, mis äh, algasid kahe tuhande viiendal aastal Euroopa Liidu Iisraeli tegevuskava osas ja sellel on õiguslik alus selge, kuivõrd see on osa assotsiatsioonilepingust ja me oleme samamoodi läbirääkimisi pidanud teiste riikidega nii et väga oluline on see, et ei mõistetaks vääralt seda, millega on tegemist, see ei ole kindlasti lepingu täiendamine või midagi eda-, midagi sellist. ma olen öelnud algusest peale, et need asundused on rahvusvahelise õiguse kohaselt eh, ebaseaduslikult, eh, need tuleb peatada ja inimesed tuleb sealt viia üle sellistesse piirkondadesse, kus nad saaksid eh, elada rahumeelselt ja turvaliselt küsimus ka Moldova kohta härra Predalt ja kui lihtne oleks leida lahendus Transnistria probleemile. Te olete ilmselt kursis sellega, et viis pluss kaks kohtumine toimus veebruaris Dublinis ja järgmine peaks toimuma aprillis Viinis. me suurendame oma rolli, me tahame süvend-, süvendada koostööd oma rahvusvaheliste partneritega, eriti Venemaaga, sellepärast et eh, edasiminek siin eh, saadaks välja väga jõulise signaali ja ma tõesti loodan, et äh, nüüd, kus president on ametis, äh, õnnestub see edasiminek ka saavutada. me oleme koha peal äh, tegelenud ka niinimetatud usalduse ülesehitamise ettevõtmistega, me tahaksime neid üheskoos teha selleks, et eriti just kodanikuühiskonnale toetust anda, nii et meie roll koha peal peaks olema suurem, me tahame rohkem edendada ja rõhuda sellele tööle, mis juba on käima lükatud ja ma tõesti loodan, et see probleem laheneb. mulle meeldiks, kui see laheneks lähitulevikus niipea kui võimalik. küsisite ka minu äh, visiidi kohta Arktikasse. me praegu tegeleme väga pingsalt äh, Arktika poliitika väljakujundamisega, me tahame Arktika Nõukogusse alalist kohta saada. Arktika on meie jaoks väga oluline, mitte ainult sellepärast, et osad meie liikmesriikidest on osa Arktika piirkonnast, vaid sellepärast, et Arktikal on mineraalide ja, ja muude maavarade osas väga suur potentsiaal, aga samas on tegemist väga hapra piirkonnaga, ma kohtusin seal põlisrahvastega selleks, et rääkida Arktikast nende vaatevinklist ja tegin seda sellepärast, et kokku panna ühtne poliitika, selle asemel, mida ma ise olen näinud, ma läksin Svelbadist veel põhja poole, selleks et rääkida seal teadlastega, Prantsuse ja Saksa teadlastega, kes äh, Põhja-Rootsis teevad satelliitidega väga köitvat ja huvitavat tööd Äh, visiit oli huvitav, aga eesmärgiks oli muidugi siis info kogumine. Islandil ma ei käinud seekord, aga selge on see, et Islandi osas meil peab olema selge seisukoht ja Arktika osas ka, sest see on jät-, jä-, tõusvalt tähtis piirkond. härra Pašku, teie küsisite, et kas liikmesriigid on põhimõtteliselt koostööaltid praegusel, praeguses kitsikuses. mulle tundub, et nad on vist isegi rohkem koostööaltid ja ma põhjendan, miks. ma arvan, et vaatamata majanduslikule kliimale näevad liikmesriigid, kui väärtuslik on äh, ühistegutsemine ja koostöö. Neile meeldib äh, see mõte, et äh, on üks inimene, kes pikema perioodi jooksul veab kõiki kohtumisi, kes teeb nendega tihedat koostööd ja et nendel on nüüd võimalus tänu Lissaboni lepingule oma sõnum selgemalt välja öelda. me ei räägi siin nende suveräänsuse kärpimisest, vaid rohkem sellest, mida on võimalik teha koos. ja mulle tundub, et tõesti, nad on kõik kakskümmend seitse muuseas väga koostööaltid. siis härra Gžip küsis sanktsioonide kohta ja eriti Valgevene osas ja see kohutav olukord, mis on seal välja kujunenud. sellepärast me Kimnikis rääkisimegi selle isolatsiooni ja kaasamise tandemist. me vahetame neid üsna tihti, sellepärast et sanktsioonid saada, saavad väl-, välja väga selge sõnumi, majandusliku sõnumi ja, ja me tahame jätkuvalt Valgevene suhtes olla karmid majanduslikus mõttes, aga ka meie poliitilised sõnad peavad olema väga selged, et inimesed tuleb, tuleb neile öelda, et inimesed tuleb eh, vanglast lahti saa-, lasta ja nii edasi, see on väga oluline äh, et me seda sõnumit äh, rõhutaksime. ja me peame neile ka ütlema, et kui te selle kõik ära teete, siis äh, meil on teile nii mõndagi pakkuda. see on sõnum, mida me levitame nii Euroopa Liidus, aga täpsemalt siis nendes liikmesriikides, kellel on Valgevenega konkreetsed sidemed. me teeme seda sellepärast, et me tahame, et nad muutuksid ja seda me ka neile ütleme, et kui te ennast muudate, siis me oleme teie kõrval ja see on selle kaasatuse isolatsiooni kõige olulisem äh, osa proua Ojuland küsis Venemaa kohta. Äh, ma ei tervitanud seda valimist, ma märkisin ära, et äh, president Putin äh, ametisse valiti ja me tegime seda vägagi koostöös president Schuldi, Schulziga <laughs> ja seda meelega, sellepärast et ma teadsin, kui oluline see on, et see sõnum õigesti välja saadetakse president Putin on äh, ametisse valitud president, on väga suuri probleeme, millele te täiesti õigustatult viitasite, ehk teisisõnu, millised on meie edasised suhted Venemaaga ja kuidas koostöö peaks kujunema, aga äh, mina lihtsalt märkisin ära, et äh, ametisse on valitud härra Putin ja nüüd tuleb edasi minna. ja Euroopa Parlamendi jaoks on muidugi suhted Vene vabakondadega väga olulised härra Campbell küsis mu käest konkreetselt Falklandi saarte kohta. nagu te teate, bilatera-, bilateraalne küsimus, suveäär-, suveräänne küsimus Ühendkuningriigile. ma ei käinud Argentiinas, vaid hoopis Brasiilias. ei ole mingit kõhklustki, et igasugused piirangud kaubanduspoliitikas oleks aga Euroopa pädevuses ja nagu te teate, kaubanduse peadirektoraat on nendega ühenduses olnud ja me oleme selgelt välja öelnud, et need küsimused, mis on teie jaoks väga tähtsad, on äh, kaubanduse peadirektoraadi küsimused ja ei ole tegelikult välispoliitika küsimused, see on täiesti selge proua Poskurt, äh, kristlased Iraagis ja, ja inimõiguste olukord Süürias. nagu ma ütlesin varem, me oleme Kimnikis väga palju aega kulutanud sellele, kui oluline on usuvähemuste toetamine kus iganes nad ka siis ei asuks ja et kui olulised on kristlaskogukonnad Iraagis ja Süürias. see on üks põhjus, miks see kaasatuse sõnum on Süürias nii oluline. kõik peavad aru saama, et neil on tulevik Süürias, mis lubab neil jääda iseeneseks ja oma usku praktiseerida see peab olema järjepidev sõnum meie kõigi poolt, mille me välja saadame, need on väga olulised inimõiguste küsimused, nii nagu te ka täiesti õigesti ütlesite. proua Sarantini on läinud saalist, aga vastan küsimusele ikkagi nimelt äh, kaubandus- ja arengupoliitikate suhe välispoliitikaga. homme on jällegi välisministrite kohtumine seda härra Barroso juhtimisel, mina ise olen ka temaga tihedas koostöös selleks, et äh, need poliitikad kohenduseks saada, ka ametlikult komisjonis. aga me oleme erinevate peadirektoraatide ja kabinetide lõikes loonud juba konkreetsed äh, sidemed selleks, et me saaksime nii tihedat koostööd teha, kui, kui võimalik. ma tean, et me peame seda süvendama, ma olen olnud volinik ja ma olen volinik, ma saan väga hästi aru, mismoodi komisjon toimib, aga minu mandaadi lõpus inimene, kes minu välja vahetab, ei pruugi olla komisjonist tulnud. ja seega me peame kindlasti suurendama äh, komisjoni presidendi osalust äh, välisteenistuse töös ja sellepärast ma olengi eriti rõhutanud seda just sellel aastal, et me peame selle osas rohkem ära tegema. mis puudutab äh, Mercosuri ja Brasiiliat, äh, siis äh, ma pean natukene vaatama üle neid, neid materjale, sest ma ei ole mm, sellel alal ekspert, härra Jaanis, kust te olete? Äh, edusammud on olnud väga visad tulema, aga selgitused, äh, mida ma kuulsin eelmisel nädalal, äh, näitavad seda, et Mercosuri poolelt on väga suured koordineerimise probleemid. Ähm, kontrollisin praegu, et leppisime kokku, et läbirääkimiste kokkuvõte toimub enne aasta lõppu ja uus sessioon enne suve. nii et loodetavasti olete saanud selle vastuse, mida te minu käest ootasite suur tänu, et äh, võtsite täna oma sünnipäeval aega äh, meie ette rääkima tulla. Äh, vabandan nende kolleegide ees, kes ei saanud võimalust rääkida. ja see on sellepärast, et osad kolleegid kasutasid liiga palju kõneaega, loodetavasti see tulevikus ei juhtu. püüan tagada, et õiglasemalt saaksid kõik kolleegid sõna. Baroness Ashton, suur aitäh tulemast, suur aitäh rääkimast partnerlusinstrumendist, kui oluline see on, kui tähtis on see välispoliitika tarvis. ja loomulikult on see miski, millest peaksime ka meie rääkima. ja kolleegid, äh, tahaksin esitada teile palve, palun tõuske püsti, et mälestada tuli, Tuluusi tulistamise ohvreid, äh, surnud lapsi, äh, õpetajaid ning Prantsuse